Aafrika Parlamentaarse Assamblee delegatsioonis, kas äh, kellelgi on vastuväiteid selle äh, kohta? seega on härra Scholz äh, nimetatud delegatsiooni liikmeks ja nüüd õiguskomisjonil on parandus Euroopa Parlamendi poolt vastu võetud tekstide kohta ning vastavalt artiklile kakssada kuusteist loetakse see mm, kinnitatuks, kui vähemalt kahekümne nelja tunni jooksul ei ole üks fraktsioon või vähemalt nelikümmend saadikut nõudnud, et see pandaks hääletusele. see tekst on seanss on direkt leheküljel ja avaldatakse ka käesoleval pro-, protokollis ning